nüüd pärastlõunal suuliselt vastatav küsimus, hinnakriis Euroopa sealihasektoris. ja selle on esitanud äh, Põllumajandus- ja Maaelu Arengu Komisjon. ja esimese kõnelejana annaksin ma sõla, sõna meie küsimuse koostajale, Tšeslav Adam Sikerskile. Teil on sõna, palun suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad, härra volinik. me räägime täna äärmiselt olulisel teemal. probleem on nimelt väga tõsine. nimelt ähm, sealihasektor Euroopa Liidus äh, kannatab kõvasti ja meie sealihatootjad on väga suurtes raskustes. to-, sealiha hinnad on nelja aasta jooksul kuni aastani kaks tuhat viisteist äh, oluliselt langenud, toiduhinnad on äh, üldiselt ka langenud viisteist protsenti nelja aasta jooksul ühtse põllumajanduspoliitika üheks eeliseks äh, on aga olnud see, et äh, meil on õnnestunud asju stabiliseerida teatud äh, viisil. me oleme suutnud täiendada meie põllumeeste sissetulekuid, kuid oleme stabiliseerinud ka pakkumise ja nõudluse. ühtsem põllumajanduspoliitika on üks positiivsemaid poliitikaid Euroopa Liidus ja selle on äh, rahvas väga hästi vastu võtnud, eriti meie põllumehed. kuid nagu ma ütlesin, olud muutuvad järjest raskemaks ühtne põllumajanduspoliitika sõltub otseselt sellest, mis toimub maailmaturgudel, seda mõjutavad otseselt välistegurid, mille üle meil ei ole mitte mingisugust kontrolli ja, ja loomulikult mõjutab ähm, toiduaine hinna langus ähm, meid kõvasti. kuid tuleme nüüd siis konkreetse küsimuse juurde millega me oleme kõik kursis, nimelt äh, impordikeeld Venemaa poolt Euroopa Liidu toodetele see on äh, tabanud meid äh, valusasti, sest et Venemaa on äh, Euroopa Liidu sealiakasvatajate jaoks kõige suurem turg. ja see on loomulikult ainult süvendanud meie probleeme, mis on tekkinud tugevast hinnalangusest. hinnad sealihasektoris on nüüd langenud sellele tasemele, allapoole langenud tootmishinnast. detsembris eelmisel aastal langes klass E searümpade hind Euroopas üheksa protsendi võrra ja seda vahetult enne jõule, kus tegelikult sealiha müük kasvab ja praegu tõesti siis väga paljud sealihatootjad müüvad alla omahinna eraladustusabist on äh, seni taotletud nüüd palju rohkem vahendeid kui varem, kuid see eraladstusabi süsteem ei ole piisav tuleviku survete, tuleviku survetele vastu astumiseks. Need surved äh, ei jää tulemata ja äh, ladudes äh, sealiha hulk aega kasvab. ja kui need tooted nüüd laost välja viiakse, siis loomulikult äh, pakkumine ainult kasvab, sellega seoses aga suureneb surve hindadele, hinnad langevad veelgi ja, ja selle all kannatavad sealiha kasvatajad. ja meie küsimus on järgmine kas Euroopa Komisjon kavatseb midagi ette võtta eraldus, eh, eraldustusabikavaga ja millist mõju avaldab eh, eraldu, eraldustusabi kava komisjoni arvates eh, turule ja hindade stabiilsusele? nii nagu ma varem märkisin, tuuakse lõpuks ju ometi ladustatud sealiha laost välja, kuigi seda praegu seal veel hoitakse. kas midagi on komisjon ka teinud selleks, et ähm, eraladustusabi kava äh, poolt avatud vahendid jõuavad tõesti nende talunike taskusse, kes on raskuses ja kellel on hädasti abi vaja või suunatakse see raha vahendajatele, edasimüüjatele või teistele turul tegutsejatele. me ju teame, et äh, toiduahelas Äh, talust äh, tarbija äh, õhtusöögilauale, selles ahelas on kõige nõrgem lüli just nimelt talunik ja mida teeb komisjon Venemaa impordikeelu suhtes? eelkõige selle keelu osas, mis puudutab seapekki, searasva ja rupskitooteid. me teame, et et eh, see impordikeeld on poliitiline, eh, sellel ei ole mitte mingisugust muud põhjust, eh, kuid tagajärgi tunneme me praegu väga valusasti ja poliitiline olukord ju ometigi ka ei parane. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Johannes Haan. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, suur tänu teile, austatud parlamendiliikmed, Euroopa eh, sealihasektor on tõesti väga pingelises olukorras praegu. Eh, peamine eh, on see sellepärast, et tootmine on laienenud viimastel aastatel, eksporditurud on kadunud, sealhulgas Vene Föderatsiooni turg ja komisjon ühtse turukorralduse raames aitas toetada sealiha Äh, eraladustamist ning aasta alguses äh, üheksakümmend tuhat tonni äh, sealiha sai toetatud eelarvega kakskümmend seitse koma kuus miljonit eurot. turuhinnad on langenud selle aasta algusest alates äh, ning äh, varakevadel äh, väike hinnatõus ja edasi kriis. nii et see selgitab ka, mikspärast komisjon selliseid turumeetmeid saab rakendada ja ainult väga piiratud aja jooksul, kui ladustatud tooteid saab liiga palju, siis mõjutab see loomulikult ka külmutatud sealiha hindasid ja turu tasakaalu jaanuarist alates on hinnad peatunud ning äh, otseselt on see mõjutanud äh, ka äh, põllumeeste sissetulekut. nii et see mehhanism on toiminud ja ma tahaksin öelda väga selgelt, et ühtse turukorralduse meetmed, näiteks privaatne hoiustamine aitab, aga ei tohi asendada turujõudusid Eh, seda peab eh, vastavalt turu kohandamisega toetama ja me näeme eh, väga selgelt signaale ka selle kohta, et turg on reageerinud nendele tegevustele. lisaks otsestele turu toetusmeetmetele saab sealihasektor kasu ka komisjoni solidaarsuspaktist, mis detsembris kaks tuhat viisteist vastu võeti, seal on ka eesmärgistatud meetmeid sealihasektorile kahekümne nelja miljoni euro äh, ulatuses, mis puudutab äh, sanitaartingimuste äh, piiramist seapeki, rasva ja rupskitoodete jaoks Venemaalt, siis juba eelmisel aastal WTO menetlus selles osas käivitus, kuigi WTO ei ole oma otsust langetanud, näitavad kõik signaalid Genfist seda, et Euroopa Liidu positsiooni kinnitatakse selge on see, et see komisjoni Äh, läbirääkimiste positsiooni turule ligipääsu osas tugevdab. Äh, tahaksin lõpetuseks öelda, et komisjon vaatab äh, väga tugevalt turuolukorda ning kui vaja, siis võetakse lähiajal ka vajalikke meetmeid kasutusele, aitäh! suur tänu teile, härra volinik! ja nüüd hakkame poliitiliste fraktsioonide eeskõnelejatest pihta, kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna Daniel Puuda pooleteiseks minutiks, olge hea. agricultura la nivel european trece prin momente extrem de dificile generate de embargo. praegu on Euroopa põllumajandusel rasked ajad, seda Vene embargo tõttu ja raskuste tõttu leida uusi <clears throat> turgusid. eriti puudutab see eh, eh, põõsaste kasvatamist ja praegusel hetkel maksab ühe kilo sealiha soetamine euro viisteist ja seda müüakse kaheksakümne sendi eest. me kõik, me ei tea, millised tagajärjed sellel kõigel võivad olla, küsimus on ju selles, kelle jaoks need loomakasvatajad töötavad, mitte tarbija jaoks. <clears throat> me <clears throat> e, jaoks näiteks eraladustamine e, on parem kui eelnevad meetmed, kuid see ei ole piisav selleks, et aidata loomakasvatajaid lisaks sellele eh, võib öelda ka, et senised meetmed on olnud ebatõhusad, seda nii Prantsusmaal kui Rumeenias, lihtsalt ei ole eh, piisavalt eh, ruumi eraladustamise läbiviimiseks. on vaja organiseerida abi sellele sektorile ja peab tegema kõik selleks, et abi jõuaks sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. lisaks sellele tahaksin, et Euroopa Liit vaataks üle oma seisukohad Rumeenia sealiha osas võttes arvesse, et ligi kaheksa aastat pole seakatku meie eh, territooriumil olnud. Rumeenia täidab kõik oma kohustusi nii sanitaar- kui veterinaarvaldkonnas, ei ole aktsepteerida, eh, et Euroopa Komisjoni ametnikel pole aega olnud seda olukorda eh, analüüsida. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Andrea, palun suur tänu teile, härra president, te ütlete, et seakasvatajate sissetulekud on stabiliseerunud, me ilmselt ei ela teiega samas Euroopas. sellises riigis nagu Prantsusmaa Äh, sooritab üks äh, äh, üle päeva üks põlluma-, põllumees enesetapu ja seda juba viimased kümme aastat. olukord on raske mitte ainult Prantsusmaal, kõikjal Euroopas olukord harveneb, halveneb ning see, mis võib, seda, mida öeldakse sealiha kohta, võib öelda ka piima ja juuripuu viljade kohta. me kuid me oleksime saanud seda arutelu pidada esmaspäeval, oleks olnud rohkem eh, eh, kohal olnud. härra Hoogan, see, et te täna siia ei olnud, tulnud, näitab, et te põlgate meid, te põlgate eelkõige neid kannatavaid põllumehi, kes, kelle olukord on meelt, meelt meeleheitlik, kriis on neid tabanud üheksa, kaheksakümmend protsenti ja kümme protsenti neist on juba praegu pankrotis. Te olete oma prognoosides eksinud viimased kaks aastat, tegemist on turukriisiga ja nagu te teate, ainult Euroopa Komisjonil on võimalik seda reguleerida. ma paluksin teid, härra volinik, et veel kord lõpuks ometi, et te kuulaks meid enne kui toimub ülekogu neljateistkümnendal mail kaks tuhat kuusteist, kasutate artikleid kakssada kakskümmend üks ja kakssada kakskümmend kaks, mis võimaldab teil kasutusele võtlusele võtta erakordseid meetodeid tootmise vähendamiseks näiteks äh, karkasside kaalu vähendamiseks äh, kolm kilo vähem karkassi kohta äh, praegusel hetkel lahendaks ületootmise probleemi talun, äh, avage ka võimalus ähm, eraladustamiseks, äh, äh, paremaks võimaluseks ühtlasi need ladustatud liha müümiseks ning pangu, pange palun paika ka päritolumärgistus, nagu seda paluvad tarbijad ja nagu meie palume teie käest juba kaks aastat ja lõpuks nagu seda ütles härra Segaski, tegutsege diplomaatiliselt ja järjepidevalt et äh, Vene sanitaarimbargo äh, ähm, ära lõpetataks, kasutatakse, kasutatakse selleks kõiki olemasolevaid äh, vahendeid. praegusel hetkel ei ole küsimus selles, et me peaks otsima uusi turgusid mujal maailmas, vaid tuleb lahendada embargo olukord Venemaaga, aitäh. suur tänu teile, parlamendiliige, nüüd ETR-i nimel härra Vatšakovski, palun, üheks minutiks. olge hea suur tänu teile, juhataja. seatootjate olukord Euroopa Liidus on väga raske, äh, väga raske tegelikult kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aga eriti raske mõningates riikides, nimelt minu koduriigis Poolas äh, meie äh, sealihatootjaid on tabanud kolm probleemi. sigade Aafrika katk, Vene embargo ja Euroopa põllumajanduspoliitika, mis ei toeta äh, eriti just väiketootjaid. Äh, tegemist on nimelt äh, suure poliitikaga, mis suuri põllumajandusettevõtteid toot-, toetab. meil on vaja kiiresti tegutseda, et äh, olukorda muuta. kaheksa aastat tagasi oli meil üheksakümmend miljonit eluslooma, äh, nüüd ei ole meil isegi poolt nende hulgast enam alles, meil on vaja toetust äh, seaaretajatele ning eraladustusabi on vaja taastada ja meil on vaja uute turgude avamiseks Euroopa lihale uusi võimalusi, meil on ka eksporditoetusi kõik need tegevused peaksid ja ilmselt parandavadki olukorda, mis praegu on dramaatiline. sealihatootjad paluvad meilt, nõuavad meilt abi. suur tänu teile, kolleeg. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Jan Huidema üheks minutiks, palun. suur tänu teile, juhataja, head kolleegid sealiha hinnad langevad ületootmise tõttu ning ka selle tõttu, et Vene turg on seatoodetele, sealihatoodetele suletud. Äh, samu-, seda on äh, boikotitud äh, sigade katku tõttu ja mitte poliitilistel põhjustel, meil on vaja alternatiivset turgu ja kiiresti, aga kõige olulisem on see, et me peame leidma struktuurse lahenduse nendele probleemidele. meil on vaja parandada tarneahelas eh, seakasvatajate positsiooni võib-olla läbi tootjaorganisatsioonide. Euroopa suured tootjad peavad investeerima selleks, et vastata eh, kõrgetele hügieenistandarditele ning eh, loomade heaolusse ja niimoodi peaks olema võimalik teenida tasaga investeeringud turult. väga oluline on see, mis saab edasi, mõningates riikides kasutatakse rahalisi vahendeid selleks, et äh, sealiha tootmist suurendada, hoolimata sellest, et täna on juba ületootmine. Euroopa lepingutest ei peeta kinni. Äh, on hämmastav see, et et sektor võtab erinevaid meetmeid, näiteks toote innovatsioon, et paremat positsiooni turul saavutada. suur tänu, ütleb juhataja. ja järgnevalt äh, palun härra Miguel Viegas, palun vastavalt ühele Portugali ütlusele Euroopa institutsioonid on loonud täiesti dereguleeritud äh, olukorra, sest nad usaldavad, et turg reguleerib absoluutselt kõike. Äh, avalik äh, omandus tootmise üle oleks väga oluline tänasel päeval nelikümmend protsenti Portugalis tarbitavast sealihast imporditakse, vanasti suutsime me ennast ise ära toita, hinnad on talumatult madalad ja olukord on kiireloomuline, volinik. siin ei ole võimalik eh, sõnadega asja eh, lahendada, on vaja kiireid ja karme meetmeid selleks, et eh, sealihatootjad saaksid oma töö eest väärilist tasu. me arvame, et igal riigil peaks olema õigus toota äh, minimaalselt nii palju, kui neil on oma äratoitmiseks äh, vajalik. meil ei ole vaja, äh, et üks majandussektor taaskord kaoks, väga paljud on seda juba teinud alates sellest ajast, kui me liitusime Euroopa Liiduga. suur tänu, ütleb juhataja Roheliste nimel Bronis Rope, palun, kolmeks minutiks. suur tänu teile, juhataja, volinik, head kolleegid ei ole saladus, et äh, sealihasektor on sügavas kriisis, äh, nagu näiteks piimasektor ja teisedki. täna äh, on kümne aasta madalama taseme sealiha kilohind. see on kukkunud viimastel aastatel kolmteist protsenti ja jaeturuhinnad ei ole langenud samas üldse me teame, et äh, väga paljud sealetootjad on võtnud laenu selleks, et äh, loomade heaolu standardeid parendada, äh, ka vastata keskkonnatingimustele ning teha suuremat tooteinnovatsiooni seetõttu tekib küsimus, et kas sealihasektor üldiselt on elujõuline Euroopas. jah, ühest küljest on meil üleilmselt suuremad tootmismahud, aga teiseks Äh, väga kulukad on Euroopas loomade heaolu meetmed. kauplejate käitumine ei ole samuti mitte õiglane alati ja äh, Aafrika seakatku puhkemine on ka oma rolli mänginud. mida edasi teha? ma arvan, et me peaksime õiglaste konkurentsitingimuste eest seisma rahvusvahelisel tasandil mikspärast peavad meie sealiakasvatajad vastama loomade heaolu standarditele ning samas lubame me kahekümne viie protsendi odavama hinnaga äh, importi riikidest nagu USA või Brasiilia, kus sellised standardid üldse polegi peaaegu. samas teame me, et äh, seal antakse geenmuteeritud äh, mundatud organisme loomadele süüa söödana. austatud volinik, me peame piirama liha sissevedu nendest riikidest, kus äh, standardid on madalamad kui meil siin Euroopas. komisjon peaks tõeliselt tegutsema ja äh, panema ette WTO tasandil kõrgeid standardeid äh, edasi. peaksime võtma meetmeid selleks, et lisandväärtus jaotuks võrdsemalt, et edasimüüjad käituksid ausamalt ning et nad ei saaks äh, siis äh, letihindu mõjutada nii palju, kui nad seda teevad. Äh, lisaks on vaja sealihatootjatele eksporditoetusi ning lõpetuseks veel üks oluline asi, mis on siis sigade Aafrika katk, see on mingites, mõnedes liikmesriikides, sealhulgas minu koduriigis Leedus väga laialdaselt levinud probleem see vähendab ekspordivõimalusi ning vähendab ka Euroopa sealiha väärtust. meie ametivõimud äh, on levikule piire pannud, aga seakasvatajad on erinevate ebaõiglaste praktikate tõttu äh, kannatanud, sellepärast et isegi tervete sigade ja sealeha eest pakut-, pakuvad edasimüüjad äh, tsoon kolme väga madalaid hindu. aitäh! vabandage, härra Rope, kas olete valmis võtma sinise kaardi küsimuse, küsib juhataja Äh, tahab küsida härra Stefan Ekk. olete nõus? palun siis. suur tänu, juhataja. austatud kolleeg, te teate ilmselt väga selgelt, et Euroopa Liidu jaoks ei ole võimalik loomakaitsestandardeid väljaspool Euroopa Liitu nõuda teistelt riikidelt. ja küsimus teile, kas te tõesti tahate eh, loomakaitse vähese standardit, mida me oleme tegelikult välja võidelnud raskel moel Euroopa Liidus madaldada, selleks, et eh, õiglasema turuhinnani jõuda, ei saa ju olla see tõsi või kuidas? suur tänu selle küsimuse eest, hea küsimus. ma ütlesin juba oma sõnavõtus, et Euroopa standardid on piisavalt eh, kõrged ja me ei saa olla päri sellega, et me toome sisse liha, äh, mis on halvemate standardite järgi kasvatatud ja me ei taha ka, et meie põllumehed saaksid vähem raha nende eest. samal ajal inimesed söövad halbu tooteid, äh, mis on sisse veetud. järgnevalt palun EFTD äh, nimel härra Koborn, keda ei ole kohal siis järgmisena proua Pilde. ENFG-st. suur tänu, härra president, Euroopa seakasvatussektor on sügavas kriisis. see on eh, otsene eh, tulemus, mille autoriks on eh, Ehm, Euroopa põllumajanduspoliitika ja Euroopa ehm, ehm, Euroopa kasvatajaid on tabanud ja ruineerinud Vene embargo, on aeg sellele lõpp teha, sellel oleks otsene mõju ka hindadele. teiseks on tasakaalustamatus Eh, pakkumise ja nõudluse vahel. Euroopas on hin-, eh, toot-, eh, on kasv, seakasvatus, see, see kasvatatakse juhu kolm protsenti rohkem kui varem lisaks on pra-, Prantsuse kasvatajad, Hispaania ja Saksa seakasvatajad otsesed ohvrid, kes kasutavad lähedatud tööliseid, kes maksavad, kellele makstakse neli kuni kuus eurot tunnis ja sellega seoses on hinnad palju madalamad. Prantsusmaal pani eh, valitsus ette eh, eh, panna ülemlävendiks üks koma neli eurot, mis aitab vaevalt, laseb vaevalt ellu jääda. samuti on suurettevõtted jaekaubandus pidale otsustanud, et see hind on liialt kõrge ja boikoteerivad <clears throat> Prantsuse tootjaid. kes need, kes proovivad Eh, eh, kaitsta loomade heaolu on eraldi veel karistatud, seda ei tohiks juhtuda. me ei tohi tuua sealiha sisse ka väljaspoolt riike, mille sanitaarsed, sotsiaalsed ja keskkondlikud normid ei ole sellised kui meie omad. kuidas võib mõelda, et Euroopa Liit tunneb huvi oma tootjate saatuse vastu, kui keelutakse Eh, lõpetamas transatlantilist eh, kaubanduslepet, kes, eh, mis tähendab, et meie tootjad langevad selle lepingu ohvriks, kuna sealsed hinnad on väga märkimisväärselt madalamad samuti ollakse siiani keeldunud mm, päritolumärgistust kasutamast sealiha puhul. ja nüüd saab sõna härra Norbert Lints kolmeteiseks minutiks, palun. suur tänu, austatud volinik, eh, head kolleegid, eh, tänan teid eh, südamlikult selle eest, et seda väga kiireloomulist debatti siin peetakse, arvestades millises olukorras täna põllumajandus on Euroopa Liidus ja ka kriisi tõttu, kus tänased põllumajandustootjad on, tahaksin ma aga rõhutada, et Äh, muidugi neljapäeva pärastlõuna ei ole väga õnnestunud debati pidamise aeg. Äh, ka Baden-Württembergis, minu kodu äh, osariigis, liiduvabariigis siis, on oluliselt vähenenud tootjate arv, hinnad on madalad ning see viib likviidsus ja sissetulekuprobleemideni üks kolmkümmend eurot on äh, siis äh, eluskaalu hind ja sellest ei saa ära elada pikaajaliselt. arvestades äh, turuolukorda, on vaja kiiresti tegutseda. lühidalt öeldes peaksime me abipaketi kokku panema, mis on toonud kasu mõnesajale tuhandele ettevõtjale Saksamaal kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juba sellist abi osutati. arvestades äh, siis äh, jaekaubandust, äh, peaksid nemad ka tunnustama põllumajandustootjate tähtsust ning võtma vastutuse ka enda õlgadele. loodetavasti nõukogus otsustatakse mõistlike meetmete ka kasuks, aitäh teile! suur tänu ja nüüd härra Tarabella, kaheksa pooleks minutiks suur tänu, president, kallid kolleegid. see on aktsepteerimatu, et voli-, vastutavat volinikku pole täna siin, olukord on äärmiselt tõsine, oma kasvatajate sissetulekud on üles sulanud ning Euroopa Liit ei ole oma ülesannete kõrgusel. Belgias on olukord eriti tõsine. piimasektori kriis mõjutab kogu riiki, sealiha ehm, ehm, sektori kriis puudutab äh, Äh, puudutab eriti riigi põhjaosa äh, Flandriat ja räägin nüüd hollandi keeles edasi. Äh, olukord flaami seakasvatajatega on dramaatiline, nad saavad kõigest euro kilo eest ja neil on vaja euro kolmkümmend saada vähemalt, et kuidagi ellu jääda ning äh, äh, igasugused äh, sissetulekud äh, kaovad äh, pidevalt kasvavate hindade nagu sööda ja energia hinna kasvatatud. Äh, ja see tähendab siis seda, et loomakasvatajad peavad kahjumiga tootma. Need on kompenseeritud teistes valdkondades, kuid mitte põllumeeste puhul. Euroopa Komisjon ei saa aru, et me liigume katastroofi suunas, peame tegutsema. ainult nii on võimalik olukorrast võitu saada, härra volinik. olen teile juba korduvalt öelnud, et tuleb panna paika hinna Äh, lävenda, sest äh, sellepärast, et ei saa seda toodet müüa madalama hinnaga kui tootmishind, peame kasutusele võtma konkreetsed meetmed. meil on vaja paika panna ka äh, sealiha hinna jälgimise keskus. see peab puudutama ka liha tootmist, karkasside küsimust, seemendamist ja äh, samuti tuleb äh, tegeleda Vene ähm, äh, embargo tagajärgedega, hakkame, lõpetame sõnade, tegeleme ja hakkame tegutsema, aitäh. ja nüüd saab sõna Bas Veldere üheks minutiks, suur tänu teile, härra president. ja suur tänu teile, palju õnne teie suurepärase hollandi keele eest kriis kestab juba liialt palju. E, toot- e, ning e, sealihatootjate organisatsioon Hollandis soovib teada saada, kas mm, komisjon kavatseb välja töötada ka muud alternatiivid lisaks eraladustamisele, sellepärast et meid on tabanud pretsedenditu kriis. tootmissektor arvab, et loomade ennetav tapmine on üks sobivamatest meetmetest, see on parem kui liha ladustamine, mis võib turgu moonutada. ja veel teiseks, härra president, te, Vene turg peab taas kord avanema, kui WTO Eh, hindab negatiivselt eh, Venemaa suhtumist, siis arvan, et on võimalik eh, tehnilisi küsimusi kiirelt lahendada ning olen nõus ka sellega, mida ütles härra Häütemaa, et peavad olema võrdsed võimalused Euroopa Liidu sees ja väljaspool. suur tänu teile ja nüüd saab sõna härra Selimovitš Eh, probleemid, mis on seotud eh, sealiha turustamisega, siis eh, tundub, et nagu põhiprobleem oleks Venemaas, aga see pole tõsi. me oleme väga vähe olnud seotud Venemaaga. tegelik probleem on poliitikutes ja Euroopa Komisjonis, mis on keskendunud lühiajalistele lahendustele, näiteks on toetanud eraladustamist. selle asemel, et äh, struktuuriliselt probleemi lahendada, äh, eraladustamise probleem on see, et see võib olukorra halvemaks teha meil on vaja sellist poliitikat, mis aitaks välja töötada tegelikud lahendused, peame tugevdama konkurentsivõimet Euroopa Liidus äh, meil on vaja karmimaid nõudeid ja äh, peab nõudma, esitama rangemaid nõudmisi riikidele, kes äh, ekspordivad äh, sealiha Euroopa Liitu, nii aitame me äh, tarbijaid ja ka tootjaid. suur tänu, järgmisena järgmisena saab sõna kolleeg Hasenkamp äh, üheks minutiks, palun yes,. You, uh, well, voorzitter de varkensindustrie hobbelt al deze. suur tänu teile president sealihatööstus äh, läheb ühe kriisi juurest teise juurde seakatk sigade aafrika katk hormoonide skandaal see tähendab, me lähme ühe kriisi juurest teise juurde ja lihtsalt sellepärast, et Euroopa soovib kõigile eh, liha eh, toota, paljud sead, enamus sigadest elavad eh, kohutavates tingimustes, neid, neid kastreeritakse ilma igasuguse tuimestuseta ja amputeeritakse nende sabad, kui nad on seitsmepäevased, mis on tegelikult keelatud. probleem ei ole ainult Venemaas, vaid ka ta on rohkem pakkumist kui nõudlust ja selleks, et seda vähendada, Ehm, ehm, vähendada, ehm, et vähendada pakkumist, tuleb külmutada sealiha ja reklaamida sealiha söömist. peale selle sealihatööstus reostab palju, see teeb meid haigeks ja see on kahjulik ka loomadele. peame tegema kõik selleks, et see sektor väheneks ja ta tehtaks ümber tööstus on sama haige kui need õnnetud sead, mida kasvatatakse, mis vaevalt saavad äh, oma sõrgadel äh, ringi käia. subsiidiumid tuleb lõpetada, aitäh. suur tänu. ja järgmisena saab sõna härra Schreier, proua Schreier. lugupeetud president, suur tänu teile. Äh, veel üks hollandlanna võtab siin sõna täna on neljapäeva õhtu, räägime sigadest, kuid paljud tootjad Hollandis äh, ja mujal jälgivad seda arutelu, sest nad ei äh, saa enam oma kuludega toime. Äh, neil on vaja raha, nad suudavad vaevalt ennast vee peal hoida. on ka kadunud tasakaal pakkumise ja nõudluse vahel. sellepärast on ka hinnad ülimadalad Hi. Eh, hinnad on Hollandis ülimalt madalad, kuid eh, seakasvatajate kulud on ülimalt kõrged, eh, sest loomi tuleb kaitsta. see tähendab seda, et kilo sealiha tootmiseks läheb kakskümmend senti rohkem kui varem. Euroopas ei ole võrdseid tingimusi, kümme miljonit, mille saab Holland Ehm, sigade kasvatajate jaoks on väga eh, nõrk lohutus. väga palju on neid, kes soovivad seakasvatusega lõppu teha. Ehm, peame aitama neid, kes sigu kasvatavad, eh, nende pakkumist vähendada, aitama ka neid, kes soovivad reformida oma tegevust kriisi jaoks mõeldud raha tuleb kasutada kõigis sektorites, ka põllumajanduses. eelmisel aastal rääkisin ma põllumeestega Brüsselis ja mulle esitati väga hea tegevuskava, et äh, saavutada väärikas hind, see on e-, eeskuju kogu Euroopale, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Karol Karski suur tänu, härra juhataja. kuivõrd äh, sealihasektoris äh, valitseb kriis juba mõnda aega, on äh, üle terve Euroopa tootjad raskustes, hinnad on äh, kukkunud kõvasti ja põllumeeste vara on sattunud ohtu. juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tegi meie fraktsioon algatuse ja pöördus komisjoni poole, nõudes koheseid meetmeid talunike toetamiseks, kes kannatavad Venemaa impordikeelu all ja teiste välistegurite pärast. olukord Poolas on sealihasektoris katastroofiline tähendab see seda, et äh, me peame lisaks äh, hinnalangusele maadlema ka Aafrika sigade katku tulem-, äh, tagajärgedega. ja tootjad, sealihatootjad on praegu Poolas palju kehvemas olukorras kui teistes liikmesriikides. Poola talunikud pidid kannatama eelmise aasta põuaperioodi pärast ka nii et ähm, ma kutsuksin komisjoni üles koheseid meetmeid võtma selleks, et äh, leevendada talunike olukorda. suur tänu, härra Karski. järgmisena saab sõna Ivan Jakovtšitš. Teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik meil on praegu vaja kiireid lahendusi, aga ka äh, ajas püsivamaid lahendusi kiirelt peaks äh, keskenduma sellele, et oma toodete valikut mitmekesistada. Äh, me peame võitma äh, endale uued turud, eriti Hiina turu. me suudame küll Hiina turu üle võtta ja ma arvan, et me pakuksime ühekordset toetust nendele sealihatootjatele, kes Hiina turule suuna võtavad ja härra Hogan peaks üle terve maa len-, maailma lendama ja leidma, otsima meie turge samas tuleb leida ka pikaajalised lahendused. läbi mitmekesistamise on võimalik äh, ilmselt pärast siseneda veel ka Venemaa turule. ja ma tahaksin, et äh, viidaks äh, läbi Horvaatias veel uuringud selle kohta, et kas Aafrika sigade katk on nüüd sealt täiesti välja juuritud suur tänu, Stefan Ekk saab nüüd sõna üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja. Euroopa Liidus toodetakse rohkem sealiha, kui on nõudlus, seda paljudel põhjustel. kõigepealt eh, sellepärast, et meil on impordikeel ja teisalt sellepärast, et väga paljud inimesed loobuvad odavast eh, ebatervislikust sealihast ja nüüd otsitakse siis uusi eh, turgusid, aga sellega ei aidata mitte kedagi pikemas või keskpikas perspektiivis ei aita see mitte kedagi. mulle tuletab meelde see kõik piimakriisi, see oleks meile midagi õpetama, see hinnalangus ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt läbikukkunud põllumajanduspoliitika tulemus ja meie ettevõtetele suunatud poliitika läbikukkumine. suured ettevõtted äh, on surunud hinnad alla. lahendus äh, tootmishulk äh, peab vastama nõudlusele ja sealihatootjad peaksid lõpuks ometi olema nõus äh, sellega, et äh, taimetoitlaste hulk ja lihast loobujate hulk tulevikus oluliselt kasvab. suur tänu! sõna saab nüüd Ann Sander, teil on kaks minutit kõneaega. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik. olukord on tõsine. juba kuid on meie põllumehed alla omahinna oma toodet muuda, mu-, müünud. viisteist kuni kakskümmend protsenti Prantsusmaa sealiha toodangust on praegu ladudes ja see kriis loomulikult saab hoogu juurde ainult Venemaa impordikeelust. mida komisjon teeb selleks, et et meie diplomaatilise valiku kahjud nendele hüvitada. struktuursed küsimused on aga teine punkt, meie väärtusahel. me peame konkurentsiõiguse kohandama selliseks, et tootjatel oleks võimalik ühineda ja et oleks võimalik niimoodi üheskoos vastu astuda hinnakartellidele lisaks sealihasektorile on tegelikult kogu põllumajandussektor kriisis ja kui me tahame jätkusuutlikku põllumajanduspoliitikat arendada, peame me praegu tegutsema. suur tänu, proua Sander. ja nüüd siis vaba mikrofon. kõigepealt saab sõna Sean Kelly, teil on üks minut. suur tänu, härra juhataja ma osalesin äh, esmaspäeva õhtul volinik Hoganiga kohtumisel ja pole õh-, kõhklustki, et ähm, kriisist ollakse teadlik, kuid ei ole mingisuguseid lahendusi. ja mul oleks siis kolm küsimust volinik Haanile. kui te saaksite vastata, oleks väga kena. kõigepealt, kas põllumajandussektor, me räägime küll ju sigade, sealiha tootmise sektorist, et kas ähm, põllumajandussektor ei kannata mitte väga kõvasti äh, Venemaa impordikeelu pärast, millised äh, perspektiivid on aga meie turgude laiendamiseks Euroopa Liidust väljaspoole lüh-, lühemas ja pikemas perspektiivis? ja milliseid jõupingutusi komisjon on teinud äh, selleks, et sealiha järele nõudlust tõsta? eriti olukorras, kus äh, väga paljud inimesed äh, loobuvad lihas, sellepärast et igasugused uuringud, mis on vasturääkivad, iga päev kerkivad esile sellest, äh, kui kasulik on see liha. suur tänu, härra Kelly. härra Maamikens, palun. suur tänu, härra juhataja. austatud äh, härra volinik sealiha hinna langus on põhjendatud täiesti arusaadavatest asjadest, Venemaa impordikeeld ja sellest on rääkinud väga paljud kolleegid, aga juba enne sanktsioonide kehtestamist oli see sektor kriisis. miljard eurot kandis äh, sektor kahju ja Läti kannatab kõige rohkem. asi on nimelt selles, et põllumajandussektor on äh, väga reguleeritud Euroopa Liidus, reguleeritum kui kusagil mujal, aga mis sellest kasu on, mitte midagi. me peame Vene turu tagasi võitma. Läti jaoks, äh, minu koduriigi jaoks on see traditsiooniline turg, äh, aga üldiselt ka ülejäänud Euroopa Liidu jaoks. jah, Vene, Valgevene sanktsioonid on tühistatud ja see tähendab seda, et sealiha võiks äh, ka nüüd Valgevene, Valgevenes turustada, aga see ei juhtu homme, vaid turgude avamine võtab aega. ja ütlen teile omalt poolt, et Läti sealiha oli Euroopa Liidus suisa kuulus. aga, aga see jääb äh, mingiks ajalooliseks äh, jutustuseks, kui me midagi ette ei võta. suur tänu, proua Koševska. suur tänu Poola sealihatootjate nimel tahaksin äh, ma väljendada siin kasvavat muret sealihaturu destabiliseerimise pärast Poolas ja tahaksin kahetseda seda, et ei ole Euroopa Komisjon võtnud ühtegi tõhusat meedet vastu. minu riik äh, kannatab kõige rohkem äh, selles kriisis ja kannatab ka nende meetmete pärast, mille komisjon on võtnud seoses Afri-, sigade Aafrika katku leviku piiramisega, see on oluliselt äh, mõjutanud ja negatiivselt mõjutanud meie turgu. komisjonipoolsed meetmed tootjate aitamiseks ei ole olnud tõhusad, iga päev kannavad nad kahju, hinnad langevad, tootmiskulud tõusevad ja lisafinantstoetust on hädasti vaja seal ja sektorile minu koduriigis. see on vältimatu ja me eeldame, et komisjon astub samme, millel oleks tõeline positiivne mõju tänaseks välja kujunenud olukorrale. Poolas. Poolast on saanud justkui puhvertsoon Euroopa Liidu jaoks ja Poolat ei tohi jätta üksi ja küsimus ongi siis selles, et kas te nüüd lõpuks ometi teete midagi selleks, et hinnatase äh, toiduahelas oleks normaalsel tasandil, härra Raados? suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin ähm, toetada põllumajanduskomisjoni, kes on otsustanud selle komisjoni esi-, äh, küsimuse, vabandust, esitada sest Euroopa Liidu talunikud ja meie sealihasektor on sattunud kriisi. muidugi on küsitav, kas sellest äh, kriisist äh, ei või kujuneda hoopis sügavamat kriisi tulevikus. kavas on nüüd siis äh, laod avada ja suvel liha ladudest välja tuua. no kas see on ikka kõige õigem aeg aastas seda teha? ja minu küsimus on ka järgmine. kas talunike jaoks ette nähtud vahendid ka talunikeni jõuavad? ja kutsuksin veel üles komisjoni ähm, toetama eraladustusabi, sest et talunikud, kui neilt võetakse ära neilt see võimalus, siis nad äh, satuvadki öö, äh, sisse, vabandust, ostjate poolse surve alla. see ei ole mitte ainult Horvaatias nii, vaid ka mujal ma toetan ka mõnede kolleegide ettepanekut selles osas, et Euroopa Komisjon peaks üritama meie turge mitmekesistada ja tuua sisse impordile ka eh, karmimad standardid. suur tänu, härra Radoš! järgmisena saab sõna Maria Grappini. palun. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik Euroopa sealihasektori hinnakriis on teie jaoks hästi teada tunda. selline hinnalangus viib sealihatootjate arvu vähenemiseni. minu meelest on meil puudu praegu pikaajalisest visioonist Euroopa põllumajanduspoliitikal on ju ometigi ka roll äh, mängida nõudluse ja pakkumise tasakaalustamisel, kui äh, seda sektorit mõjutavad välistegurid, nagu seda on Venemaa impordikeeld mida teha siis ÜPP raames selleks, et avaneksid uued turud, mitte ainult Euroopa turud meile? austatud härra volinik, arvestades teie portfelli, võib-olla ütlete midagi enamat Venemaa kohta, põllumajandusvolinikku ei ole kohal saalis ja ma arvan, et äh, tegelikult oleks ta pidanud siin olema. meie riigil on väga pikad traditsioonid seal- ja kasvatussektoris väga palju räägitakse negatiivsetest mõjudest äh, praegu, aga ei räägita pikaajalistest mõjudest, töökohad lähevad kaduma, äh, härra äh, juhataja, mida te kavatsete ette võtta siis selleks, et see kriis lõpeks? suur tänu, Branislav Skripek saab järgmisena sõna. suur tänu, härra juhataja, Euroopa Liit on alati olnud väga uhke oma äh, põllumajandussektori kvaliteedi pärast. praegune kriis tekitab, tõstatab aga küsimuse, et kuidas leida lahendus. me kanname tõsiseid kahjusid äh, seoses Venemaa impordikeeluga ja meie kohustus on meie põllumehi aidata tuleb äh, hüvitist maksta talunikele ja lisaks sellele tuleb äh, toestada ka eraladustusabi ja peame äh, rohkem oma tooteid müüma kolmandatel turgudel. vaatamata toetussüsteemidele on selliseid riike, kus olukord on tõesti väga-väga kehv, näiteks nagu Slovakkias. Slovaki põllumehed ei suuda konkureerida äh, sisseveoga teistest liikmesriikidest ähm, ja me peame leidma mingisuguse hea lahenduse selle sektori jaoks, sest et kriis on tõesti väga tõsine. härra Sikierski saab järgmisena sõna, palun. tehke palun lühidalt, härra Sikierski. jah ma tahtsin teha mõned lühikesed märkused. volinik Hogan on praegu Poolas. nimelt äh, põllumajandusministri kutsel ja see küllakutse esitati juba kuus nädalat tagasi. tõsiasi, et me räägime sellest ähm, täna ja sellisel kellaajal oli otsus, mis langetati parlamendi eesseisuse poolt ja kahjuks jah, kahetsusväärsel kombel ei leia see arutelu, ei leidnud see arutelu aset siis, kui volinik Hogan oli kohal äh, nädala alguses Strasbourgis. aga väga tõsine küsimus on tõstatatud, nimelt see impordikeelu asi. daamid ja härrad, ärge unustage tõsiasja, et Euroopa turul äh, äh, sälja tarbimine on languses meedias muudkui räägitakse kogu aeg sellest, et äh, liha on tervisele kahjulik ja loomulikult äh, see mõjutab tarbimist Euroopa turul. aga maailmaturgudel konkurents aiva kasvab. ja kui me tahame selles konkurentsis ellu jääda, siis me peame oma tööstussektori ümber korraldama ja võib-olla tõesti suurtootmisele üle minema. ja meie väiketootjad siis satuvad äh, ohtu, aga see on väga kahetsusväärne. härra Haan. Äh, juhataja, daamid ja härrad, suur tänu ja suur aitäh ka, et äh, Te äh, viitasite äh, sellele, et äh, volinik Haugan ei saa kohal olla täna, aga ma kinnitan teile kogu komisjoni nimel, et me võtame põllumajandussektori olukorda väga tõsiselt volinike hulgas ja loomulikult ka turuküsimused on meie prioriteetide nimekirjas väga kõrgel kohal ning volinik Haan võtab positsiooni seakasvatuse küsimuses. ühtne põllumajandusturu korraldus on seadnud väga selge õigusraamistiku ning see näeb ette turvavõrgustik ning sellest, selle, seda kasutab ka komisjon. see on loomulikult põllumajandusettevõtjate huvides ning ka nende kõikide huvides, kes nendel rasketel aegadel toetust vajavad. samas ei tohi me aga unustada seda, et see ühtne põllumajanduspoliitika on meie äh, kõigi poolt äh, tahetud, see on äh, rohkem turupõhiseks muutunud ning seda arengut on alati toetanud ka komisjon. turu orienteeritus tähendab aga ka seda, et turu mõjud mõjutavad seda, kuidas olukord äh, turul kujuneb. see mõjub loomulikult kriisiaegadel eriti tugevalt, aga ka tavapäraselt. Äh, kes äh, struktuuri muutust aga esile kutsub, ei ole aus ja me tahame ausat põllumajanduspoliitikat, ükskõik, kas tegemist on piima või sealihaga Äh, siis äh, komisjon kasutab äh, õiglaselt ära manööverdamisruumi selleks, et tõsiseid turumõjusid pehmendada, selleks, et meil oleks konkurentsivõimelisem tuleviku põllumajanduspoliitika ja mitmed kolleegid siin rääkisid just ka sellest, et käesoleva koja esindajad kes väga tugevalt on täna siin igasuguseid sõnu öelnud äh, Ida-Ukraina olukorra suhtes ning nende järelmite suhtes on selge, et positiivne lahendus järgneb, ütlen siin oma portfelli silmas pidades, ma olen optimistlik, ma loodan, et see ei peta mind, see optimism, ja kui jah, siis ilmselt loodetavasti tulevikus ka see mõjutab põllumajandussektorit positiivselt, aitäh! suur tänu, äh, suur aitäh teile, härra volinik. Äh, sellega on debatt lõppenud ja ka tänane